sõjavägi kriisi kolletes äh, on äh, ajutine valitseja, meie oleme selle vastu ja seda arvamust jagavad ka paljud kodanikuühiskonna organisatsioonid koha peal. ma siin küsin, et kus sotsiaaldemokraatide kolleeg äh, arengukomisjonist oma infot võtab, meil on igal juhul ettepanek, et millega me oleme selle ettepaneku vastu aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Kuka. aitäh, äh, lugupeetud volinikud, äh, tahaksin raportööre tänada äh, tehtud töö eest. kui ma nägin komisjoni ettepanekut esimest korda, siis ma olin üsna skeptiline. endise ENI ja EFSD raportöörina nägin probleeme meie Äh, äh, välistegevuse rahastamisvahendite koondamisel ühe ähm, katuse alla, eriti mis puudutab äh, naabruspoliitikat, võtmetähtsusega selle instrumendi puhul on, et see peab olema poliitikast juhinduv mm, instrument meie naabrite jaoks. ma toetan seda põhimõtet rohkem rohkema eest, et me tasustame reformipüüdlusi, mis viivad selleni, et kons-, et, et kindlustatakse demokraatiat, inimõigusi ja valitsusreforme, demokraatlikke valitsusreforme, aga meil peaks olema korralik raamistik selleks, et arundada, arutada äh, tehtud edusamme ja seda rohkem rohkema eest põhimõtet ja Euroopa Parlamenti tuleks rohkem kaasa, kaasata instrumendi väljakujundamisse ja öö, äh, rakendamisse ja seiresse, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna proua Kosta. aitäh. tahaksin äh, raportööre tänada, see uus ühtne välispoliitika fond, äh, mis nüüd äh, hõlmab ka naabruspoliitikat, see peaks viima selleni, et siin eesmärgid vahetuse lähevad või et eripärasid ei arvestata, vaid äh, eelkõige tuleks äh, ka kultuuri vallas ja hariduse vallas jõuda äh, suurema partnerluseni, sellepärast see Euroopa Liidu strateegia on niivõrd oluline rahvusvaheliste kultuurisidemete jaoks, äh, sellepärast et need on väga olulised Euroopa, kui Euroopa Liit tahab maailmas olla kaalukas, olen selle teema raportöör, sellepärast olen väga rõõmus ja rõõmus sellepärast, et esimest korda meie välispoliitikas on rahalised vahendid selleks, et Erasmus Mundus programmiga toetada kolmandaid riike, me oleme seda ikka ja jälle nõudnud, et meie Aafrika lapsed ja, ja naaberriikide lapsed on seda soovinud. ma tervitan ka seda asja, et rahvusvahelised kahepoolsed suhted Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, et neid on võimalik ähm, toetada lepingutega uue kultuuri tegevuskava raames, ma arvan, et see kultuuriline koostöö on väga oluline, ka religio-, religioonide vaheline dialoog on oluline, me peame toetama neid, kes võimaldavad seda äh, dialoogi ja aitäh ka kodanikuühiskonna esindajatele. proua Andrek Jeene, palun äh, järjepidevus äh, välispoliitikas on väga oluline ja ka tõhusad välistegevused ja, ja instrumendid on väga oluline naabrus, areng, rahvusvaheline koostöö, selles instrumendis on kõik need asjad hõlmatud, täna on paljusid asju siin mainitud, kolm komisjoni ja neli raportööri on tegelenud selle teemaga. siin on mõningad rahastamisaspektid, mis on olulised ja naabruspoliitika on äärmiselt äh, oluline, sest see on ka aluslepingutes mainitud, hea, et et, et, et ette on nähtud rohkem rahalisi vahendeid, aga siin ei ole ka äh, üksmeelt tingimata Euroopa Komisjoni ja parlamendi vahel ning kolmandaks äh, kuidas see instrument on kooskõlas meie kaubandusambitsioonidega ja sellega, kuidas me tahame kaitsta oma mitmepoolset kaubandussüsteemi. aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Benifei. aitäh. kui vaadata, kui siin naabruspoliitika arengu ähm, koostöö ja rahvusvaheline koostöö on kokku pandud, siis äh, tegeldakse ka mm, inimõigustega, see on väga oluline välispoliitika puhul ja väga murettekitav. Euroopa Parlament äh, minu arvates on siin seda teksti tõesti parandanud, ka rahalised vahendid vastavad meie soovidele, ma olen äh, rahul sellega, et väliskomisjoni välistegevuse ähm, toetamise töörühma ettepanekuid võeti arvesse, näiteks ähm, meie võimalus äh, kontrollida väljaminekuid. oluline on, et naabruspoliitika on siin ähm, väga rõhu, rõhutatud ja et meil oleks korralik koostöö na-, naaberriikidega, meil on vaja usaldusväärsust välistegevuses, me peame toetama oma väärtusi ka siis, kui siin on mängus äh, strateegilised rahvuslikud huvid, me, meil on vaja strateegilist konstruktiivset rolli mängida selleks, et meie naabrus oleks äh, rahumeelne, me peame võitlema neokolonialismi vastu. härra Peterle, palun üks minut. suur tänu, äh, juhataja, volinik, austatud kolleegid see vahend on olnud juba pikka aega Euroopa väärtuste ja põhimõtete edendamiseks. ma toetan äh, tugevalt äh, seda ambitsiooni, et me ühendame rahastamisvahendid kokku üheks, aga see ei tohi toimuda demokraatliku vastutuskohustuse või muude mehhanismide arvelt me toetame kolleeg Preeda ettepanekuid ja Rahvapartei ettepanekuid, mis näevad ette eraldi vahendit naabruspoliitikale ja me viitame sellele, kuivõrd olulised on suhted Euroopa Liidu ja meie naaberriikide ehk naabruspoliitika riikide vahel. meil tuleb see poliitika muudest arengupoliitika osadest eraldada, aitäh! suur tänu! kolleeg Pederle ja järgmisena saab sõna Enrique Guerrero Salam üheks minutiks, palun. tänan. kui nüüd äh, teha seda kõike kohasel viisil, siis on võimalik Euroopa Liidu hääl sidusamaks ja kuuldavamaks äh, teha, seda eelkõige välismaal kui me kasutame seda häält selleks, et tugevdada demokraatlikke väärtusi ja inimõigusi eh, ja samuti, et edendada rahu ja stabiilsust, siis eh, tuleb seda teha. mina olen arengukomisjonis alati täheldanud, kui palju on viimasel ajal kriisid muutunud kriisid on muutunud eh, aina pikemaks ja poliitilised lahendused, üle kogu maailma tegutsemine nõuab äh, nii kiireloomulist kui ka pikaajalist äh, reageerimist ainult siis, äh, kui me kasutame seda vahendit selleks, et me säilitame rahu ja loome rahu, siis saab Euroopa Liit toetuse, me hääletame homme selle teksti poolt. suur tänu, järgmisena härra Bogdan Strojevski, palun, teil on üks minut kui ma õigesti mäletan, siis äh, senised vahendid äh, lõpevad äh, käesoleva aasta lõpus ja seetõttu on hea, et neid vahendeid korrigeeritakse, me saame kasutada oma kogemusi, et muuta rahastamise toimimine paremaks, me ei räägi siin väikestest summadest ja seetõttu peab olema tagatud sidus rakendamine ja Euroopa Komisjonil peab olema võimalus äh, tõhusalt reageerida demokraatia edendamise ja äh, vaesusevastase võitluse vallas näiteks. kultuurikomisjon on äh, toonitanud seda, et tuleb edendada kaasatust, tuleb panustada programmidele nagu Erasmus pluss ja Horisont kaks tuhat kakskümmend ma olen arvamusel, et äh, meil tuleb äh, toetada kultuuri ja haridusprogramme rohkem, see annaks selle rahastamisvahendile suurema tõhususe. Äh, suur tänu, järgmisena Niina Kill, teil on ka üks minut, palun. juhataja, volinikud, meil on äh, mitmemõõtilised globaalsed väljakutsed. Euroopa Liit peab olema tugevam globaalne tegija. rahastamisvahendid on äh, üks võimalus, aga meil tuleb rohkem keskenduda poliitikale ja programmeerimise kooskõlastamisele liikmesriikidele komisjoni ettepanek äh, liigub õiges suunas, meil on siin ette nähtud ka suurem parlamentaarne kontroll, aga minu küsimus äh, komisjonile on järgmine kas komisjon räägib parlamendiga läbi, et äh, panna paika kriteeriumid, millal äh, peatatakse rahastamine, kui partnerriigis on tegu inimõiguste rikkumisega? edasi, kas äh, Euroopa Liidu tulevased investeeringud seotakse Pariisi lepingu eesmärkidega, kas Euroopa Komisjon paneb paika kliima- ja keskkonnaalased raha kulutamise eesmärgid ja kolmandaks kui me räägime siin äh, majandus- ja militaarvaldkonnast, kas siis äh, on tagatud kindlasti, et esimene domineerib teise üle, aitäh! suur tänu, kolleeg Kill. järgmisena Željana Šovko, üks minut, palun. tänan, äh, juhataja, kolleegid nii nagu me oleme öelnud Euroopa Liidu globaalses strateegias, mitte kunagi ei ole meie ühtsusele nii palju väljakutseid esitatud. me tuleme toime, kui meil on sidusam lähenemine välistegevuses, sealhulgas äh, arengukoostöös me peame tagama, et kõikide liikmesriikide ekspertteadmised oleksid äh, arvesse võetud ja nii me saavutame rohkem, kui liikmesriigid saavutaksid üksinda äh, tegutsedes mina koos mitmete teiste kolleegidega teistest fraktsioonidest äh, olen koostanud muudatusettepaneku viissada viiskümmend viis, mis äh, kutsub üles meie võimekust äh, koondama. kolleegid, me peame ära kasutama seda võimalust, mis meil praegu on, mõjutada tulevast mitmeaastast finantsraamistikku ja samuti naabruspoliitika arengu rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendid selleks, et oleks tagatud tihe omavaheline koostöö, aitäh! tänan kolleeg Sovko. järgmisena annan sõna eh, Cecil Kiengele üheks minutiks, palun. tänan, juhataja. austatud eh, volinik vaesuse kõrvaldamine on üks arengukoostöö põhieesmärke. Euroopa Liidu välispoliitika peab olema kooskõlas suurte globaalsete väljakutsetega, mõtlen äh, siinkohal eelkõige Agenda kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele ja kui me nüüd võtame vastu naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi, siis me teeme samme edasi, eelkõige vaesusevastases võitluses majandusvaldkonnas, demograafilises dem valdkonnas või äh, keskkonnavaldkonnas. see ambitsioonikas rahastamisvahend annab meile võimaluse jõud äh, ühendada ja tõsisemalt sekkuda, kui tegu on põhiväärtustega, inimõigused, demokraatia, õigusriiklus, sotsiaalõigused ja keskkonnakaitse. ühtsus ei tähenda seda, et ei oleks mitmekesisust, ei. geograafilised prioriteedid on endiselt väga tähtsad, mõtlen äh, siinkohal ka uutele lepingutele AKV riikidele riikidega. see innovatiivne rahastamisvahend võimaldab Euroopa Liidul tugevamalt esineda rahvusvahelisel areenil ja teha terviklikku mõjusamat poliitikat. tänan kolleeg Kienge ja nüüd äh, tuleb meil vaba mikrofoni voor. võime kõigile sõna anda, kes on sõna soovinud, kõigepealt äh, Mihhail Šoidrova, palun üks minut tänan, juhataja. kuulasin tähelepanelikult äh, seda arutelu ja see näitab, et äh, meil ei ole ühtset seisukohta selle rahastamisvahendi kohta. tegemist on väga olulise rahastamisvahendiga naabruspoliitika ja arengukoostöö riikidele. tegemist on äh, väga suure rahastamisvahendiga, mis äh, võib äh, muuta olukorda meie naaberriikides, äh, aidata kaasa tugevalt kolmandate riikide arengule, ennetada rännet. seetõttu on väga hea ja väga oluline, kui see rahastamisvahend valmistatakse hästi ette enne järgmist finantsraamistikku me võime küll liita siin erinevad vahendid praegu kokku üheks, aga seda tuleks teha mõistlikult, nii et see oleks läbipaistev ja kasutamissõbralik nendele, kes saavad sellest äh, rahastamisvahendist kasu. näiteks valitsusvälised organisatsioonid äh, tunnevad, et äh, nemad ei saa piisavalt toetust ja ma sooviksin ka, et naabruspoliitikal oleks eraldi rahastamisvahend siiski suur tänu, järgmisena Julie Ward, üks minut ka teil Putini agendid äh, sekkuvad demokraatlikku äh, protsessi, äh, Trump tegutseb, demokraatlike riikide vaheline koostöö on olulisem kui kunagi varem. mul on hea meel, et kultuuri- ja hariduskomisjoni soovitused on teksti lõppversioonis sees, mida me hakkame hääletama, näiteks et parlament toetab seda, et äh, uut rahastamisvahendit on võimalik loova Euroopa Erasmus plussi jaoks kasutada, see tugevdab Euroopa Liidu välispoliitika kultuurimõõdet. meil on siis tagatud kultuuripoliitika ja inimestevahelised kontaktid, see on ääretult oluline, et äh, me edendaksime rahu ja stabiilsust vastastikuse mõistmise ja kontaktide äh, kaudu tihtipeale kunst, sport ja kultuuritegevus on äh, see, mis on aluseks äh, ühiskonna ülesehitamisel. tänan, kolleeg Ward. järgmisena saab äh, sõna Jordi Solei, üks minut, palun. tänan, juhataja. me peaksime arvestama sellega, et uus rahastamisvahend äh, lihtsustab äh, rahade kasutamist, äh, aga võtmetähtsusega küsimus on järgmine. kas see uus vahend on Euroopa Liidu geopoliitiliste ja majandushuvide teenistuses või vastupidi, kas edendatakse rahvusvaheliselt tunnustatud äh, arengukoostöö ja rahvusvahelise koostöö põhimõtteid. teiste sõnadega, kas see uus rahastamisvahend äh, teeb äh, arenguabi tingimuslikuks äh, rändepoliitikast või on see vahend, millega võidelda vaesuse ja kliimamuutuste vastu üle kogu maailma, etendada demokraatiat, inimõigusi, rahu ja ennetada konflikte me peame tagama, et äh, selle uue rahastamisvahendi prioriteedid äh, saavad praktikas olema õiged, aitäh. tänan kolleeg Sule ja viimasena saab äh, sõna Stanislav Boltšak, üks minut, palun. tänan juhataja mulle sõna andmast. minu arvates te naabruspoliitika ja arengupoliitika on vahendid, millega me tagame oma julgeolekut. meil tuleb äh, tagada mitte ainult sisejulgeolek, vaid ka välisjulgeolek ja seetõttu ma tervitan seda, et meil on eelarvest ette nähtud äh, eraldised sellele uuele rahastamisvahendile. ja mul on äh, hea meel, kui liidetakse kokku erinevad vahendid et saavutada tõhusust. ma loodan, et äh, niimoodi vähenevad ka halduskulud ja inimressurssidele minevad kulud. me räägime siin neljapäeviti inimõiguste rikkumistest äh, üle kogu maailma ja ma usun, et äh, kui me viime sisse poliitilise tingimuslikkuse, selle tuleb kinni pidada demokraatlikest põhimõtetest, siis me tõesti oleme oma väärtuste kõrgusel ja see tingimuslikkus äh, parandab meie poliitika edu. suur tänu ja nüüd annan uuesti sõna volinikule. volinik, kuulake palun. ma tahaksin veel ühe asja öelda. siin on esitatud äh, teile küsimusi. ma ei tea, kas äh, volinik Haan soovib ka juba sõna võtta, aga siin on äh, räägitud äh, koostööst parlamendiga, on räägitud äh, tingimuslikkusest, inimõigustest ja on räägitud sellest, kuidas see kõik mõjutab rännet ja siis teil on hea võimalus vastata nendele küsimustele ja volinik Mimitsa, teie kõigepealt, palun. aitäh, proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu seda, selle väga asjakohase arutelu eest. soovin teile avaldada veel kord tunnustust teie otsusekindluse ja edu eest, kaasa arvatud parlamendi esimese lugemise positsiooni eest, mis võeti vastu õigeaegselt. tänu sellele saame alustada läbirääkimisi, niipea nagu kui nõukogu on selleks valmis. meie Euroopa Komisjon toetame täielikult ja üksmeelselt mõtet, et sidus ja vastu- ja pare- ja paremini reageeriv rahastamisvahend on äärmiselt oluline selleks, et saavutada meie eesmärke ja täita meie kohustusi, mille oleme endale võtnud Euroopa Liidu globaalse strateegia kontekstis, Euroopa Liidu arengukonsensuse kontekstis ja kaks tuhat kolmkümmend agenda kontekstis. ja ma rõhutan, seda on kõige parem teha äh, rahastamisvahendi Äh, ülesehituse kontekstis, kus äh, kaitstakse spetsiifilisi meetmeid ja kus on tagatud kõikide geograafiliste või temaatiliste poliitikate rahastamine, kaasa arvatud inimõigused ja demokraatia. meie arvates igasugused muudatusettepanekud, mis äh, võivad õõnestada või koguni lammutada selle instrumendi ülesehituse, sellisel kujul, nagu raport seda samuti toetab, aitaks kaasa ainult sellele, et meil puuduks sidusus ja tekiksid vastuolud poliitika eesmärkide ja finantssuutlikkuse vahel eesmärke ellu viia. ja selles kontekstis äh, olen kindel, et eraldiseisvate rahastamisvahendite olemasolu ei anna rohkem tähendust Euroopa Liidu poliitikatele, vastupidi parem viis, kuidas äh, erinevaid poliitikaid äh, ühendada, on läbi poliitikate sidumise, kaasa arvatud rahalis-, rahastamisvahendite sidumise läbi rahastamisvahendite. ja samuti juhiksin teie tähelepanu, lugupeetud parlamendiliikmed, asjaolule, et rahastamisvahend, mille koos ettepaneku tegi komisjon, on täielikult vastavuses meie arenguabi prioriteetidega, kõige sellega, mis on Euroopa arengukonsensuses sätestatud, seega inimõiguste põhine lähenemine, vaesuse väljajuurimine, seadustepõhine demokraatlik lähenemine meie partnerriikidele, see on ja jääb oluliseks ja va-, ja kõige, ja kõige tähtsamaks äh, meie rahastamisvahendi rakendamispõhimõtteks kõikidele parlamendiliikmetele, kes äh, on väljendanud oma muret selles osas, et võib-olla kaldutakse kõrvale äh, arengu toetamiselt sõjaliste eesmärkide suunas, tahaksin teile öelda, et tuleks üle lugeda Euroopa Liidu aluslepinguid, mille kohaselt igasugu sõjalist tegevust Euroopa Liidu eelarvest rahastada ei olegi võimalik. ja seda kindlasti ka ei tehta arengupoliitika kontekstis. rõhutaksin ka veel kord, et äh, komisjoni poolt välja pakutud äh, rahastamise eesmärgid peavad olema tasakaalus vastavalt meie poliitilistele ambitsioonidele, erinevate poliitikate ja geograafiliste val-, piirkondade kontekstis, arvestades ühtlasi paindlikkust. ja lõpetuseks kinnitan veel kord, et meie eesmärgiks on avatud dialoog Euroopa Parlamendiga selleks, et me leiaksime õige ja tasakaalustatud lahenduse selleks, et tagada kontroll ja poliitiline juhtimine ka parlamendile. nii et suur tänu teile veel kord ja me kõik äh, ootame homset hääletust, aitäh. kiitokset, komissar Mimitsa. ja nüüd. suur tänu, volinik Mimitsa. ja nüüd äh, saavad äh, sõna uuesti raportöörid, keda on kokku neli. kõigepealt Pierre Antonio Panseri, palun. Grazie, president suur tänu, president, väga lühidalt. terviknägemus, eesmärkide säilitamine temaatiliselt, geograafiliselt, need olid meie valikud. Äh, lähtusime vastutustundest, loogikast, me ei mõista, mis mõningate muresid selle ühtse rahastamisvahendi suhtes, ei ole vaja karta väljakutseid mis kaasnevad selle rahastamisvahendite, vahendiga ja öelgem ka äh, ausalt välja, et viimaste kuude kõnelustel äh, on mõned pühendunud naabritele ja ega, ega ole tähelepanu pööranud lõuna poole, ohverdades selle äh, ida arvelt. nii et me oleme tegelikult, me tegime hästi, et kõik äh, rahastamisvahendid ühendada ja teiseks juhtimine. meil on valik kas anda Euroopa Parlamendile suurem kontrolliõigus läbi delegeeritud õigusaktide äh, strateegilistes olulistes küsimustes, äh, mis eelnevad programmide vastuvõtmisele, see on väga oluline faktor. ja ma imestan, et keegi ei ole sellel läbipaistvust lisaval aspektil pikemalt peatunud ja mis puud-, mis annab parlamendile õiguse kaasotsustamiseks. ja veel mõningate arvates on see rahastamisvahend suunatud rände piiramisele. ärgem tekitagem poliitilist poleemikat, ärgem kaota, kaotagem silmist reaalset eesmärki. selleks on anda Euroopa Liidu tegevusele globaalne mõõde. ja lõpetuseks pöörduksin komisjoni poole. Euroopa Parlament on teinud jõupingutused sellele peab järgnema kvalitatiivne ja kvantitatiivne hüpe nii välispoliitika kui arenguabi osas selleks, et me tõesti näeksime, et meil on suutlikkus midagi ära teha, sellest on olnud viimastel aastatel puudus. ja nüüd kuuleme sitten toisenkin. ja nüüd äh, järgmine raportöör väliskomisjonist, Kristjan Tanbreda, palun. Äh, aitäh, ma tahaksin täpsustada muudatusettepaneku sisu, mille esitasin Rahvapartei nimel resolutsiooni ettepanekule, mis kaasneb raportiga. mitte mingil juhul ei soovi me lahti harutada seda, mida me oleme koos kokku pannud viimase kaheksa kuu jooksul. meil õnnestus äh, naabrusosas näiteks asju parandada, meil õnnestus vahendeid äh, suurendada kahekümne nelja protsendi võrras ja naabruspoliitika on endiselt meie tegevuse prioriteet. samuti tulemuspõhine lähenemine on üks äh, tugisammatest Euroopa Liidu naabruspoliitikas. kuid tuleb siiski äh, olla realistlik ja öelda as-, rääkida asjadest nii, nagu nad on, uks on endiselt lahti eraldi naabruspoliitika instrumendile, me teame väga hästi, et liikmesriigid nõukogus äh, on, on lõhenenud selles küsimuses nii et järgmine parlamendi koosseis läheb läbirääkimistele, kas see meile meeldib või mitte, hetkel on meil siin üks koloss abijalgadel ja lisaksin veel, et läbirääkimistel, Panseri mainis seda samuti, oli arengukomisjoni kolleegidel kiusatus kõik suunata ainult arengukoostööle Nende ettepanekud, mida, seda mainis ka härra Panseri, tegid uskumatuid ettepanekuid. Põhja-Aafrika riigid jätta välja lõunanaabruse alt ja jätta sinna ainult Lähis-Ida riigid äh, lõunanaabruse alla. ja veel ja üks väike osa idas. see on täiesti vastuvõetamatu. see, et me äh, lõhume poliitika. Nad üritasid kõike teha selleks, et rahvusvaheline koostöö, saada enda arengukoostöö kontrolli alla, vähendada välispoliitika ja naabruspoliitika sisu. minu jaoks on meil va-, alati vaja poliitilist lähenemist, naabrid on olulisemad kui kõik muu nende finantsinstrumentide osas. ma ei saa kuidagi jätta seda tähelepanuta, ma ei saa kuidagi ohvriks tuua meie naabreid, Euroopa naabreid abstraktsetel eesmärkide, selleks et oleks rohkem vahendeid äh, unelmate rahastamiseks, millel ei ole mitte mingisuguseid tagatisi. Sitten... suur tänu, kolleeg Breda ja nüüd äh, arengukomisjoni esindajad, kõigepealt Frank Engel, palun. aitäh, äh, jah, võib-olla jutt oli minust, aga ma teen näo, nagu ei oleks olnud jutt minust täna õhtul kuulsime taas jälle kõiki neid rumalusi, mida äärmusvasakpoolsed äh, on juba korranud. korduvalt oleme neid pidanud korduvalt äh, seedima, et see on äh, militaarne instrument, et see üritab ära hoida rännet, kõik see muidugi ei vasta tõele. tegemist on väga huvipakkuva rahastamisvahendiga, see lõpp, võimaldab Aafrika strateegiat lõpuks ellu rakendada, seda oleme soovinud kõikidel tippkohtumistel viimastel kahel-kolmel aastal ja siiamaani on jäänud puudu rahastamisest ja siiamaani ei ole seda suut-, suudetud luua. tänu sellele on meil ka võimalikud uut tüüpi suhted ja territooriumide vahel, mida puudutab naabruspoliitika ja mida puudutab arengukoostööpoliitika. selle, see on igati mõttekas, sest me, sest tänases maailmas ei saa me kuidagi eraldada Alžeeriat Nigerist või Liibüat Tšaadist või Marokot Mari-, Mauritaaniast peame mõistma, et tihedamad äh, suhted nende territooriumite vahel, mida puudutavad need erinevad poliitikad, on tegelikult, äh, see on väga suur edusamm terviklikkuse mõttes. me, on ka kõik vahendi, kõik võimalused jätkata partnerlust AKV riikidega, mis on jällegi oluline, sest alates järgmisest aastast tuleb Cotonou lepingud asendada millegi uuega, me täpselt ei tea, mis see saab olema, kuid äh, instrument, mis meil on praegu laual, võimaldab meil erinevaid variante kaaluda, nii et kokkuvõttes on see hea rahastamisvahend ka sellepärast, et siia on kaasatud naabrus. ja ma tahaksin, et homme, kui me siit täiskogu saalist väljume ja on see endiselt nii, sest äh, ma arvan, et see fetišism ei aita meid sugugi nii palju kui poliitiline realism mille kohaselt kõik, kogu meie välispoliitika peab olema rahastatud terviklikult ja ambitsioonikalt ja rohkem polegi midagi lisada, aitäh. kiidus, edustaja Engel ja siit. suur tänu, kolleeg Engel ja nüüd saab sõna Charles Kürens, kes samuti esindab Arengukomisjoni, palun. aitäh, proua president pean taaskord kinnitama, et nelja kaasraportööriga arutasime me avameelselt ja ausalt, vahetasime mõtteid ja oluline on lõppkompromiss. nüüd etteheiteid teha ühele või teisele eh, selle eest, et nad eh, tõid esile oma argumendid, pole oluline, oluline on tulemus. ja ma arvan, et eh, me oleme sellele lähenenud konstruktiivsuse vaimus ja see on minu lõppjäreldus meie tehtud tööst. teiseks kuulsin siin mõningaid sõnu, äh, mida said öelda ainult need kolleegid, kes pole raportit praktiliselt lugenud. mina lugesin komisjoni dokumenti, aitasin raporti koostamisele kaasa ja teatud märkused ei ole absoluutselt õigustatud. mõned väidavad, et me ei ole arengule piisavalt tähelepanu pööranud kahe, üheksakümmend viis protsenti instrumendi vahenditest on suunatud arengule ja isegi naabrusosa äh, äh, säilitab enamuse vahenditest, äh, suunab enamuse vahenditest arengule. nii et ärgu tuldagu ütlema, et see ei ole arengule suunatud rahastamisvahendid, geograafilised tugisambad on alles, see ei ole mingit vahet varasema poliitikaga. meetod on muutunud, meil on ühine reserv kõikide vahendite jaoks, mis on nüüd kokku sulatatud ja see võimaldab komisjonil paremini töötada. ja ürit-, ja tahtsime säilitada ka parlamendi õigused. kui keegi ütleb, et me oleks võinud rohkem teha arengu heaks, siis ütleb, vastan järgmist. selle rahastamisvahendi juures mitte ainult ei teinud me kõik, mis võimalik, üritasime minna isegi veelgi kaugemale ja kui me tahame rohkem vahendeid suunata arengupoliitikale Euroopa Liidu välispoliitikas siis tuleb pöörduda liikmesriikide poole, kes on andnud lubadusi null koma seitse protsenti suuna, suunata avalikule arenguabile. ja kui liikmesriigid oma lubadustest kinni peaksid ja kui teeksid tihedat koostööd komisjoniga, siis kui lubadustest kinni peetaks, siis võiksime suunata eelseisval perioodil vähemalt kakssada miljardit eurot täiendavalt Euroopa arengupoliitikale nii et mitte Brüssel või, Brüsseli või Strasbourgi poole ei, ei pea pöörduma kaebustega, tuleb äh, Berliini, Rooma, Pariisi, Varssavi, Praha, Lissaboni poole pöörduda. tuleb äh, vaadata sinna, kus ei täideta lubadusi. nii et kui me tahame, et Euroopa Liit saab töö, olla arenguabi, arengupoliitika edendajaks, siis tuleb mõelda mitte ainult komisjonile, vaid ka liikmesriikidele, see ongi Euroopa Liit, nii et on, on kurb et tuleb selliseid äh, tõsiasju meelde tuletada. nii et selles mõttes oleme ära teinud töö, mis võimaldab meil nüüd minna kõnelustele kolmepoolselt äh, pehmelt öeldes hästi ettevalmistununa nõukogu suhtes, nõukogu ei ole oma kohustusi täitnud ning loodetavasti nende seisukohad ei saa olema liiga mitmekesised suur tänu, kolleeg äh, Kürens. käesolev päevakorrapunkt on ammendatud, hääletamine toimub homme. Läheme edasi oma päevakorras ja järgmisena on meil kolleeg äh, Salafranca Sanchez-Neira ja Fleckensteini raport teemal ühinemiseelse abi rahastamisvahend ehk IPA kolm ja kõigepealt ma annan sõna raportööridele härra Salafranca Sanchez Neira, äh, teil on sõna. Eh, eh, suur tänu, president, volinik, daamid ja härrad. ma tahaksin, et minu esimesed sõnad oleksid suunatud härra Fleckensteinile, kes oli minu kaasraportöör tahaksin teda tänada suurepärase koostöö eest. see on tõesti eeskujuks ähm, fraktsioonidevahelise koostöö kontekstis. tahaksin tänada ka teisi, tahaksin tänada ka variraportööre. härra volinik, enne kui ma teen lühikese sissejuhatuse, selgitades, mis on selle raporti peamised aspektid, tahaksin rääkida ühest murest, mida ka kolleegid on väljendanud. Läänemata valimiste kontekstis. selle instrumendi nimi toetuse saajate nim-, nimekiri ja loodetavasti tulevastes läbirääkimistes võime me need kõhklused hajutada, mida mõningad kolleegid on väljendanud. esiteks on tähtis rõhutada, kuivõrd oluline on selle instrumendi rahastamine, viisteist miljardit eurot, see on suur summa toetamaks poliitilisi haldusreforme, majandusreforme, õigussüsteemi institutsionaalseid reforme nendes riikides, kes on liitumiseelses kontekstis. raporti eesmärgiks on samuti toetada struktuurireforme, valitsemist ning konkreetseid tegevusvaldkondi, nagu õigusriik, nagu seaduslikkus, inimõigused, kõik need, mis on Euroopa Liidu jaoks väga olulised, majanduslik ja sotsiaalne areng, põllumajandus, poliitika, maaelu areng, investeeringud, teadus-arendustegevus, keskkond, võitlus kliimamuutustega ja iseäranis kõik, mis on seotud territooriumide ja piiriülese koostööga kolm kõige olulisemat aspekti selle rahastamisvahendi puhul, mis teda eristavad varasematest, võrdne jagamine, otsene kaudne haldus ja vajadus veelgi süvendada kõike seda, mis on seotud nähtavusega Euroopa Liidu finants, finantseerimise puhul. tahaksin ka rõhutada, et äh, suur on, on olnud ka toetus Euroopa Parlamendi pädevustele nagu ka NDICI rahastamisvahend, siis ka antud juhul on meie eesmärgiks olnud suurendada Euroopa Parlamendi õigusi. meil on mitmeaastane finantsraamistik ja summad, äh, mida komisjon äh, võib kulutada ja komisjon peab siin arvestama parlamendi ettepanekutega. parlament äh, hakkab osalema kõikides etappides ja läbi delegeeritud õigusaktide on parlamendi roll palju olulisem. Euroopa Komisjon, nõukogu ja parlament saavad siin kõik oma rolli etendada. ja lõpetuseks leidsime tasakaalustatud lahenduse selleks, et sobitada kokku komisjon ja tema välistegevus, nende roll teatud selle finantsinstrumendi rakendamiseks ning ma loodan, volinik, et äh, edaspidi saame jätkata seda koostööd selleks, et äh, IPA rahastamisvahend oleks äh, esmatähtis liitumiseelsete riikide abistamisel. tahaksin lõpetuseks veel kord tänada härra Fleckensteini ja ma loodan, et eelseisvatel nädalatel saamegi jätkata koostööd kolmepoolsetel kõnelustel selleks, et lõpptulemusena võtaks, saaksime vastu võtta selle väga olulise rahastamise vahend Euroopa Liidu välistegevuse jaoks. suur tänu, järgmisena äh, sõna teisele raportööri härra Fleckensteinile, palun. proua juhataja, lugupeetud kolleegid, esmalt äh, suur tänu härra Salafrancole sõbralike sõnade eest äh, Teil on äh, täiesti õigus selles osas, mida te ütlesite minu kohta, aga ma saan teile samaga vastata. tegemist oli väga hea koostööga ja eelkõige on tulemus hea. IPA kolm on instrument, mis viieteist miljardi euroga ei ole lihtsalt mingisugusele naabruspiirkonnale ette nähtud, vaid ka, äh, sellest saavad abi äh, tulevased Euroopa Liidu liikmesriigid nimelt kuus Lääne-Balkani riiki. eelmisel nädalavahetusel äh, täitus kakskümmend aastat NATO sekkumisest endises Jugoslaavias äh, Miloševiči, äh, Miloševiči režiimi vastu ning see tuletas meile meelde selle piirkonna mm, minevikku. Euroopa Liidu laienemispoliitika kõrgeim eesmärk ka sõjas kannatanud Lääne-Balkanil peab olema rahu ja leppimine IPA kolme rahadega tahame teenida seda eesmärki. heanaaberlikud suhted, koostöö, võrgustumine nende riikide vahel ja paljude erinevate rahvusrühmade vahel on äh, selles raportis ka seetõttu eriti esile tõstetud. Euroopa Liit on suurim rahastaja, rahastaja selles piirkonnas. aga väga märkimisväärne hulk inimesi seal ei tea seda piirkonna inimesed peavad aga teadma, kes on nende kõige suurim toetaja. ilmselt peame me seda kõvemini välja ütlema selleks, et seda kuuldaks ja nähtaks. teised riigid nagu Hiina, Venemaa, Türgi, Araabia riigid juba pikka aega tegutsevad seal investeeringute kaudu, aga need investeeringud ei ole äh, nii jätkusuutlike ja tulevikku suunatud eesmärkidega ja seetõttu ma ütlen, et me peame reklaamima oma head tööd, me peame seda rohkem esile tõstma, statistika ütleb meile, et majandus äh, liitumiskandidaatides kasvab, aga tegelikkuses ei ole näha, et inimeste elu läheks paremaks. majanduskasv ei loo praktiliselt mingeid uusi töökohti ja perspektiivid äh, kodus äh, on äh, viletsad ja seetõttu paljud inimesed Lääne-Balkani riikides ei näe muud väljapääsu kui väljarändamine. seetõttu on meie jaoks eriti oluline, et see instrument et sellega mit-, et abistatakse mitte ainult pealinnades valitsusi, vaid et see jõuaks ka maapiirkondadesse ja seejuures ei tohiks mängida mingit rolli, milline partei on parasjagu enamuses. inimeste elustandardit on vaja parandada, demokraatiat ja eh, demokraatia ja jõukus peavad käima käsikäes institutsioonide ülesehitamine, demokratiseerimine ja õigusriigi põhimõtted on eh, meie instrumendi kõige olulisemad põhimõtted õigusriigi põhimõtete tagamine ei ole mingisugune kingitus härra Junckerile, Tuskile või volinik Haanile. Nende põhimõtete järgimine ja rakendamine mikrotasandist kuni kõrgeimate tasanditeni ühiskonnas on nii riigi kui kodaniku kohustus. ilma õigusriikluse tagamiseta ei ole ülevõtt-, võimalik võtta Euroopa Liidu õigustikku ega seda ellu rakendada. Euroopa Liit aga kaotab oma usaldusväärsuse, kui ta äh, nõuab neid, nende põhimõtete järgimist liikumis, liitumiskandidaatidelt, aga samal ajal mõned liikmesriigid enam se-, neist äh, põhimõtetest kinni ei pea, nii et äh, seetõttu olgem heaks eeskujuks ja kasutagem kõiki võimalusi öö, ähm, öö, tagajärgede ettenägemiseks. lugupeetud kolleegid, me oleme teinud ära hea töö, lugupeetud äh, raportöör, variraportöörid, äh, olen kindel, et teeme homme ka viimase sammu meie Lääne-Balkani sõprade toetamiseks, aitäh! Äh, suur tänu, kolleeg Fleckenstein, järgmisena saab sõna volinik Haan Euroopa Komisjoni nimel, palun! aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud! tahaks esmalt teid äh, tunnustada, eriti raportööre, äh, hea töö eest, mul on eriti hea meel sellepärast, et kui vaadata nõukogu ja parlamendi seisukohti, siis äh, siin on väga palju kokkulangevat, eriti mis puudutavad mm, uut temaatilist planeerimist, uus ettepanek neliteist ja pool miljardit investeeringuid Euroopa Liit äh, mm, stabiilsusesse see instrument aitab meie partneritel pa parandada demokraatlikke institutsioone, viia läbi avaliku halduse reforme, parandada majandusolukorda, e-, juurutada Euroopa Liidu standardeid, kaitsta tarbijaid ja ühi-, ja keskkonda, kõigest sellest saavad kasu e, kodanikud ja ettevõtted nendes piirkondades ja ka Euroopa Liidus EPA kolm on strateegilisem, selle planeerimine puudu-, e, tugineb äh, temaatilistel äh, mm, eesmärkidel, mitte riigipõhisusel ja seejärel on suurem tulemuslikkus. eesmärgiks on saavutada tasakaal e-, planeeritavuse vahel, mis on oluline valitsustele selleks, et äh, planeerida eelarvet ja kaasrahastamist ja ähm, tõhususe vahel, mis võimaldab meil rohkem toetada neid partnereid, kes tõesti võtavad kohustusi ja neid ka ellu viivad tugevam äh, strateegiline partnerlus äh, on meie jaoks oluline, partnerlus äh, par parlamendiga. me peaksime olema teadlikud, millise, milline on institutsiooni tasakaal aluslepingutes. see on oluline asi, mida arutame ka kolmepoolsetel läbirääkimistel, mida tahame alustada nii kiiresti kui võimalik. üks põhimõte, üks küsimus, mida tahame tõstatada, on see komisjoni ja välisteenistuse roll, meil on vaja võimalikult suurt sidusust äh, laienemise ja välispoliitika vahel, aga siin tehtud ettepanekud tähendaksid seda, et äh, institutsiooniline, olemasolev institutsiooniline äh, raamistik lõhutakse ära, laienemispoliitika tähendab peamiselt sisepoliitika eksportimist, näiteks te teete ettepaneku, et oleks horisontaalne juhtimisrühm, aga see ei võta arvesse seda, mis meil on äh, juba tehtud ära erinevate äh, agi peatükkidega osas ja te olete äh, teinud ettepaneku kaotada ära ristviited naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö instrumendile, aga te teate, et tegelikult on oluline järgida reeglistikku, see tagab suurema koos-, kooskõla, kui tegemist on välispartneritega. ma arvan, et ei äh, soovi meie eesmärke õõnestada, aga kuna naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö instrumendi puhul on äh, ja, ja IPA puhul ähm, on tegemist erinevate protsessidega, siis samu reegleid tingimata alati järgida ei saa. aitäh äh, teie raporti eest. ja nüüd sitten. tänan ja nüüd annan sõna rahvusvahelise komisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni poolt arvamuse koostajale David Borrellile. teda ei ole kohal, nii et läheme eelarvekomisjoni poolse arvamuse koostaja Ivana Maletitši juurde, kes on ka kohal. palun, kolleeg Maletitš. aitäh, lugupeetud volinik Haan, te oma kõnes rääkisite, mil-, kus on IPA kõige olulisem. meil on loomulikult tegemist uute väljakutsetega mitte ainult äh, liikmesriikides, vaid ka äh, kandidaat ja potentsiaalsetes kandidaatriikides, energiatõhusus, äh, ränne, kliimamuutused. oluline on tagada, et meil oleks eelarves piisavalt vahendeid uute väljakutsete jaoks Te ütlesite, kui oluline on strateegiline planeerimine, mida tõhustatakse, aga ma ei ole täiesti nõus vahendite jaotusega vastavalt temaatilistele eesmärkidele, mitte liikmesriikidele. ma arvan, et endiselt on oluline, et meil oleks mingisugune äh, mingisugused indikatiivsed vahendid ette nähtud kandidaatriikidele, potentsiaalsetele kandidaatriikidele IPA vahendite kasutamiseks, sest riikides, kus ei ole piisavalt välja pakutud projekte ja ei ole piisavalt võimekust, on vaja rohkem meiepoolset abi ja me peame Äh, suurendama oma delegatsioonide võimekust selleks, et äh, need äh, riigid oleksid piisavalt võimelised neid vahendeid kasutama. aitäh! suur tänu, kolleeg Maletitš. nüüd Arengukomisjoni nimel saab sõna Joachim Zeller, palun. aitäh! liitumispoliitika kuulub Euroopa Liidu kõige edukamate poliitikate hulka, paljud äh, riigid ja, ja kodanikud on niimoodi jõudnud Euroopa Liitu, see, et laie-, selleks, et laienemisprotsess saaks jätkuda, on vaja äh, liitumiseelse abi instrumendi jätkamist äh, mis toetaks neid äh, inimesi tulevikus. aga kahjuks liitumisprotsess edeneb väga aeglaselt enamimuses riikides või siis äh, Türgi puhul ähm, ei ole äh, edusamme näha. eriti Lääne-Balkani riikide ja nende inimeste puhul on Euroopa Liidu abi tuleb Euroopa Liidu abiga ähm, e-, protsessi suunata niimoodi, et see toimiks altpoolt ülespoole. vaja on äh, korralikku koostööd makropiirkondade tasandil liikmesriikide äh, ja ähm, kandidaatriikide vahel äh, ja see teeks äh, ka kodanike jaoks nähtavamaks Euroopa Liidu tegevuse, millest rääkis ka härra Fleckenstein. uus mä-, uued määrused, muuhulgas ühtekuuluvuspoliitikas nä-, võimaldavad seal seda teha näiteks äh, ka kui on tegemist Euroopa territoriaalse koostöö instrumendiga, ma loodan, et neid võimalusi kasutatakse. suur tänu, kolleeg Zeller. ja nüüd Kodanikuvabaduste komisjoni nimel härra Bodil Valero, palun, proua. aitäh, kui me siin äh, uut äh, liitumiseelse abiprogrammi koostama, siis me ei tohi äh, vanu vigu korrata. vahel on IPA vahendid jõudnud valedesse kohtadesse, nagu näiteks on ostetud patrullsõidukeid Türgis või soomustatud sõidukeid Türgis selleks, et peatada rännet Süüriast ehm, te ütlesite, et siin ei ole tegemist relvastamisega, aga minu meelest on siiski väga huvitav, et selliste vahendit, selliseid eesmärke oli võimalik IPA vahenditest toetada liitumiseelses protsessis. et Türgi äh, sai äh, selliseid sõidukeid soetada konfliktideks oma naaberriikidega. IPA puhul on äh, peaksid olema olulised äh, haldusreformid, inimõigused, vähemuste austamine, ähm, võrdõiguslikkus, vähe, mm, diskrimineerimise vastane võitlus. oluline on, et IPA vahendite väljastamine võiks, tuleks peatada, kui rikutakse Euroopa Liidu reegleid ja oluline oleks äh, tagada inimõiguste austamine teemad on olulised ja meil on vaja rohkem kontrolli. suur tänu ja nüüd äh, kõnele fraktsioonide nimel, kõigepealt Rahvapartei nimel, Kristjan Tanbreda, palun um,. Uh, aitäh, vabandust. jätkat-, jätkamaks endist arutelu. ma näen, et, et väga hea, et IPA pääses sellest soovist panna kõik kohtu ühtsesse instrumenti aasta tagasi Pantseri minu arvates pidas kampaaniat selleks, et ka IPA pandaks suurde rahastamisvahendisse, õnneks nii see ei läinud. ja meie mõlemad kolleegid Inacio Salafranca ja Knut Felkerstein tegid ära suurepärase töö selle olulise teema osas. ühinemiseni abi on ka pikaajaline investeering Euro-, Lääne-Balkani tulevikku iseäranis. on oluline, et rahastamine toetaks äh, pöördumatuid reforme tähtsamates sektorites. toetan raporti üldfilosoofiat ja tingimuslikkuse toeta-, tõhustamist. Äh, suur vahe IPA kolme osas on äh, suurem vastutus asjaomastele riikidele ja mul on hea meel, et raportöörid võtsid arvesse ka muudatusettepanekuid, mille esitasin kahes osas. kõigepealt äh, kodanikuühiskonna kaasamine ja laste institutsioonidest vabastamine, kui teeb. kiitus, edustaja Preeda. sitten SN-. suur tänu, härra Preeda ja nüüd sotsiaaldemokraati nimel härra Tonino Pitsula, palun tänan. IPA kaudu rahastamine peaks äh, olema Euroopa Liidu pikaajaline investeering äh, Lääne-Balkani tulevikku, aga arvestades poliitilist kliimat Euroopa Liidus, sisekonflikte, tulevaid äh, valimisi, on see kõik väga ebakindel. meil tuleb väljakutsetest üle saada ja tuleb anda Lääne-Balkani riikidele võimalus vastata kriteeriumitele ja liituda Euroopa Liiduga. näiteks Montenegro on jõudnud läbirääkimistel kaugele, Albaania võib-olla ka. IPA peaks olema eraldi vahend tugeva rahastusega, et edendada majanduskasvu, demokraatiat, inimõigusi. samuti tuleks toetada võimekuse ülesehitamist ja parimate praktikate vahetamist äh, naaberliikides, et edendada heanaaberlikke suhteid. mul on äh, kahju, et osasid äh, regionaalkomisjoni ettepanekuid ei võetud vastu, aga sellegipoolest ma õnnitlen raportööre ja tänan tehtud töö eest. suur tänu kolleeg Piitsujale ja nüüd ECR fraktsiooni nimel kolleeg Temesmaaker, palun. tänan. me oleme väga tihti kutsunud üles äh, Euroopa Komisjoni äh, sekkuma. me toetasime aastaid Türgi demokraatiat äh, ja mis see andis, mitte midagi ei saavutatud, vastupidi. ja nüüd meil on siin äh, kolmas ühinemiseelse abi rahastamisvahend, meil tuleb vahehindamine parema tingimuslikkusega ja nüüd me oleme valinud lähenemisviisi, et äh, me lähtume tulemuslikkusest, aga Erdogani autokraatliku režiimi see kõik ei mõjuta, võin teile garanteerida. me peame õppima seda, et meil ei ole vaja keskenduda mitte Euroopa Liidu laienemisele, vaid eh, heanaaberlike suhete edendamisele. kui me kasutame ühinemiseelse abi andmist, siis see ei ole hea lähenemine, meil tuleb IPA öö, eh, prioriteete tugevdada, õigusriiklus, põhiõigused, hea riigi äh, haldus, see peab äh, kehtima ka Euroopa Liidu välisrahastuses. tänan ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Ilhan Kjutšik, palun. tänan, juhataja, kolleegid alates aastast kaks tuhat seitse on ühinemiseelse abi rahastamisvahend on olnud äh, põhiline vahend, kuidas äh, toetada äh, põhilisi kandidaatriike nagu Lääne-Balkani riigid ja Türgi. IPA kahe strateegiline fookus oli strateegilistel riigipõhistel dokumentidel, mis keskendusid igale kasusaajale seitsmeaastase perioodi jooksul. ma tervitan nüüd komisjoni ettepanekut IPA kolme kohta järgmiseks perioodiks ühinemisel see abi rahastamisvahend on aastaid olnud väga edukas ja äh, tõhus äh, vahend äh, Euroopa Liidu ja liituvate riikide suhetes. kindlasti tuleks keskenduda õigusriiklusele, rändele ja põhiõigustele, Euroopa Liidu poliitikad, õigustik, investeeringud heanaberlikasse suhetesse ja majandus on oluline. IPA kolm peab olema koos kõlas äh, mitte ainult Euroopa Liidu Lääne-Balkani strateegia,